Pan Przewodniczący! Ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, head kolleegid. me alustame ühe minuti pärast. palun istuge oma kohtadele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 vastu võetud õigusloomulised tekstid ning ka protokoll on olemas. kas teil on sõnavõtusoove? ei ole, seega on protokoll heaks kiidetud. nüüd paar sissejuhatavat märkust. ma pean suure heameelega ütlema, et proua Aung San Suu Kyi vabastati, tegemist oli äh, siis opositsiooniliidriga Myanmarist ning tegemist on Saharovi auhinna laureaadiga, Euroopa Parlament alates äh, kaheksakümne üheksandast aastast seda auhinda välja annab. kahjuks aga pole talle olnud võimalik siiani seda auhinda isiklikult üle anda. Äh, ma saatsin talle kutse külastamaks Euroopa Parlamenti ja täiskogu istungit. 25 listopada przypada ustanowiony 11 lat temu przez ONZ kahekümne viiendal oktoobril toimus üheteistkümnes ÜRO aastapäev, mille raames tähistatakse siis naistevastase vägivalla vastast võitlust väga paljud naised igapäevaselt kannatavad koduse vägivalla ja eh, vägistamise all ning eh, ka muid kannatusvorme esineb. iga päev üle kaheksa tuhande noore tütarlapse vägistatakse, me soovime teha lõbu igasugusele sellisele barbaarsele käitumisele, mis on naiste vastu suunatud ning eh, seetõttu me tahamegi kindlameelselt vastu astuda taolisele käitumisele. me tahame lõbe, lõbu teha igat sorti füüsilisele ja psüühi-, psüühilisele naiste vastu suunatud vägivallale. muud äh, teadaanded. Hispaania pädevad äh, ametid äh, teavitasid mind sellest, et härra Ramon Jauregi Antondo asendab proua Maria Irgoyen Perez alates kuueteistkümnendast novembrist kaks tuhat kümme ja ma tahaksin tervitada uut kolleegi. tere tulemast! tere tulemast, kallis kolleeg, ja tahaksin meelde tuletada, et vastavalt artikli kolm lõikele kaks Euroopa Parlamendi kodukorrast, niikaua kui eh, poole vastulauset esitatud eh, tema pädevuse kohta proua Maria Irigoyen Perez on Euroopa Parlamendis ning eh, kõigis parlamendi ametites vastavalt äh, ette nähtud tingimustele täieõiguslikult äh, äh, seda tingimusele, kui tal ei ole mõnda muud ametit, mis oleks vastuolus Euroopa Parlamendi saadiku ametiga. samuti tahaksin teid teavitada sellest, et härra Claudio Ciprian Tanașescu on liitunud sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga alates viieteistkümnendast novembrist kaks tuhat kümme samuti tahaksin teid teavitada sellest, et äh, härra Pino Arlaki on liitunud Sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga alates kaheksateistkümnendast novembrist kaks tuhat kümme. õigusloomelise menetluskorra raames on vastu võetud äh, õigusloomelised aktid ning ma kirjutan alla neile koos nõukogu presidendiga kolmapäeval vastavalt ähm, artiklile seitsekümmend neli Euroopa Parlamendi menetluskorrast ning äh, nende õigusaktide pealkirjad äh, avaldatakse käesoleva istungjärgu protokollis. ja te võite nendega tutvuda siis, kui soovite. ja nüüd läheme edasi päevakorra muudatustega päevakord kiideti heaks kaheksateistkümnendal novembril vastavalt artiklile sada kolmkümmend seitse. kodukorrast. me vaatame nüüd läbi kõik päevad eraldi, esmaspäev. fraktsioonid tegid ettepaneku, et arutelu härra Berlingeri raporti ümber, mis puudutab Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava tsiviil, kaubandus ja perekonnaõigus liike ning rahvusvahelisest eraõigust tulenevate aspektide kohta. see arutelu võetakse päevakorrast maha vastavalt ettepanekule ning seega hääletus toimub homme äh, teisipäeval. ja sellest tulenevalt me küll tegeleme selle raportiga, kuid ainult hääletame seda, arutelu ei toimu. ma kordan kõik fraktsioonid on selle ettepaneku üksmeelselt esitanud ning seetõttu on ettepanek ka heaks kiidetud. teisipäeva kohta ei ole ühtegi muudatusettepanekut tehtud. härra Schulz, palun. härra president, teisipäeval on päevakorras kolleegi Matera raportid, neid on kuus tükki kokku, mis puudutavad globaliseerumisega kohanemise fondi vahendite kasutamist Hollandis. võtan sõna, sest minu arvates ei ole päris õige see, mid-, kuidas Hollandi pressis kolleeg Tooli rünnatakse. esimeste konverentsis, konverentsil kolleeg Tool tõstatas küsimuse, mida arutasid fraktsioonide esimehed. nimelt, et kas me ei peaks seda raportit praegu üldse mitte arutama, mõeldes sellele, et meil ei ole eelarvet esiteks, ma arvan, et see, need raportid peaksid jääma päevakorda, me peaksime need ka vastu võtma ja me peaksime globaliseerumisega kohanemise fondist need vahendid ka Hollandile üle kandma. teiseks, kolleeg tegi esimeste konverentsil aga märkuse, et kui see jõuab avalikkuse ette, see mõte, ja kui ei ole võimalik härra Toolile endale avaldada arvamust selle kohta, siis esimeste konverentsil tuleb äh, fraktsioonide esimesel mõelda, mida neil üldse on võimalik öelda. seda esiteks ja teiseks, see ei ole ju mitte Euroopa Parlament, mis väidaks, et tegemist oleks raha raiskamisega, osa Hollandi valitsusest väidab seda, osa Hollandi valitsusest väidab kogu aeg, et Euroopas raisatakse raha ja sellepärast peaks Euroopa saama vähem raha. Matera raportid aga näeva, näitavad väga selgelt, et see koda siin kasutab raha väga vastutustundlikult ja kasutab seda vähemalt Hollandis väga tähtsate projektide jaoks ja nende raportite vastuvõtmine näitab, et kriitika eelarve osas Hollandis ei ole õigustatud. suur tänu! E, suur aitäh, härra Schulz jah, ma olen väga hästi kursis sellega, ma tean ka, mida Hollandi ajakirjanduses on öeldud selle kohta. hääletus Solidaarsuse fondi kasutamise kohta Hollandis toimub nagu ette nähtud homme. mitte midagi selles osas ei ole muudetud, hääletus toimub jah, homme. nüüd läheme edasi kolmapäevase päevaga Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete Liitfraktsioon on palunud, et resolutsiooni äh, hääletus Lääne-Sahara äh, küsimuse üle toimuks äh, selle sessiooni käigus, mitte aga detsembrikuus ja ma annan sõna härra Ferreirale, kes seda ettepanekut ka tutvustab. suur aitäh, härra president, Lääne-Sahara olukord on eh, niivõrd tõsine, et meie parlament peab kiiresti oma seisukoha vastu võtma. faktid on teada ja me oleme näinud, mis toimub seal laagrites, on olnud hukkunuid, väga paljud on haavatud väga paljud on ka äh, teadmata kadunud. parlamendisaadikud, Euroopa Parlamendi saadikud äh, ei lastud ka külastada seda piirkonda ning ta saadeti välja. samuti me teame, on samamoodi käitutud liikmesriikide parlamentide esindajate ning ajakirjanikega. me oleme sellest kõigest teadlikud nii et me ei saa jätta seisukohta vastu võtmata neis küsimustes. kui me seda ei tee, siis see, see on täiesti mõistetamatu ja vastuvõetamatu ja võiks ütelda, et lausa siis me mängime äh, sellega me ei toeta mitte mingil juhul kohalikke elanikke, nii et me peaksime igal juhul hääletama seda küsimust äh, sellel äh, istungjärgul. suur aitäh, kes soovib sõna võtta selle ettepaneku poolt, selle ettepaneku poolt kas te soovite sõna võtta ettepaneku poolt? palun. E our... ma arvan, et need argumendid, mis välja toodi, on väga head ja ma toetan seda taotlust. suur aitäh, kes on selle vastu, härra Schulz? härra president, ma paluksin, et kolleeg Ferreira mind kuulaks ühe hetke esimeste konverentsil, esimeste konverentsi ettevalmistades me väga palju rääkisime sellest küsimusest ja tahaksin oma fraktsiooni nimel öelda, et me tõesti oleme mures selle pärast, mis Lääne-Saharas toimub. kui need pildid, mida me seal näeme, vastavad tõele, siis eh, ei peaks endaga kaasa mitte tooma ainult väga tõsist arutelu, vaid ka tagajärgi tegusid, see tähendab aga seda, et me peame ka väga tõsiselt tegutsema. ja tõsise tegumise hulka kuulub ka see, et me täna räägime sellest, mis seal toimub, selle nädala räägime, mis seal toimub Maroko välisminister minu palvel äh, oli nõus tulema välisasjade komisjoni, ta ei peaks seda tegema. Maroko välisminister ei pea tulema Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni, kuid märk sellest, et ta sinna tuleb, peaks olema selline, mida me ära kasutame. me peaksime tema ära kuulama ja alles pärast seda vastu võtma resolutsiooni ma arvan, et nii oleks meie tegutsemine kordi tõsisem kui see, et me praegusel hetkel võtame resolutsiooni vastu ja siis alles hiljem laseme temalt sõna võtta. ehk võtkem resolutsioon vastu pärast seda, kui meil on võimalik olnud välisasjade komisjonis ära kuulata Maroko välisminister. minu arvates oleks see tõsisem lähenemine ja kuni täna pärastlõunani olid kõik fraktsioonid ka selles osas ühel nõul suur aitäh ja nüüd läheme edasi hääletusega, kes on äh, selle poolt? härra Ferreira poolt tehtud ettepaneku poolt, kes on härra Ferreira poolt tehtud ettepaneku poolt? kes on selle vastu? me peame kontrollima. elektrooniline kontrollhääletus on alanud Czy wszyscy głosowali? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ettepanekut toetas enamus, nii et seega siis vastavalt härra Ferreira poolt tehtud ettepanekule hääletus toimub äh, selle dokumendi üle käesoleval nädalal. Äh, hääletus toimub siis neljapäeval. palun kuulake. resolutsiooni eelnõu tuleb esitada homseks kella kaheteistkümneks, kahekümne kolmandaks äh, novembriks, teisipäevaks siis resolutsiooni ettepanekut esitab, see on tähtaeg oli see. muudatusettepanekud ning ühise resolutsiooni eelnõu tuleb esitada kolmapäevaks, kahekümne neljandaks novembriks, samuti kella kaheteistkümneks lõunaks. see puudutas siis muudatusettepanekuid ja ühiseid resolutsiooni ettepanekuid ja muudatusettepanekud ühiste resolutsiooni ettepanekute kohta tuleb esitada kolmapäevaks, kahekümne neljandaks novembriks kella kolmeteist null nulliks. ma kordan üle, hääletus toimub neljapäeval. suur aitäh! muudatusettepanekuid ei ole neljapäeva kohta tehtud, seega on päevakord heaks kiidetud. palun. Voudrais ma tahaksin paluda kolleegidelt järgnevat. neljapäeval on meil kiireloomuliste küsimustena arutelule Tiibet ja see, et Hiina tahab äh, peale suruda Tiibetile hiina keele. ma leian, et seda küsimust on vaja arutada täiskogul proua Ashtoni juuresolekul. tegemist ei ole lihtsalt mitte ainult kiireloomulise küsimusega, vaid Hiina poliitikaga praegu Tiibetis. see ei ole mitte ainult kiireloomuline küsimus, vaid palju olulisem. jah, kiireloomulised küsimused on väga vajalikud, aga ma tean, et praegu meie ähm, päevakord detsembris niivõrd äh, täis ei ole, siis me peaksime koos arutelu ja resolutsiooniga ja proua Ashtoni kohalolekul arutame Euroopa Liidu poliitikat Hiina osas selle probleemi suhtes. suur aitäh! suur aitäh. Te võite selle ettepaneku teha esimeste konverentsil. fraktsiooni esimehena te võite seda jagada teistega.